ma tahaksin täna äh, meelde tuletada Nicole Fontaine'i, kes lahkus meie seast äh, mõned päevad tagasi pärast pikka äh, elu poliitikas. ta teenis meie ühiskonda ning võitles oma ideaalide nimel. me oleme talle tänulikud. esimest korda valiti ta tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal ning ta oli meie koja silmapaistev liige kakskümmend kolm aastat. vaid kaks aastat ta ei olnud seda, siis ta oli Prantsusmaal ministriks. Nende aastate jooksul omandas ta väga põhjaliku arusaama Euroopa Parlamendi ja institutsioonide tööst ning töötas väsimatult meie hüvangu nimel ta töötas kirglikult kaasotsustusmenetluse tugevdamise nimel ning parlamendi rolli tugevdamise nimel. me võlgneme talle äärmiselt palju. kahekümnendal juulil äh, tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, äh, kakskümmend aastat pärast Simon Veili valiti tema meie koja presidendiks. ühtset mitmekesisuses, see oli ka tema deviisiks ja see sai ka meie omaks, kiideti heaks tema presidendiks oleku ajal kaheksateist aastat tagasi. ma tuletan seda meelde sellepärast, et äh, see on ka sümbol, kuid samuti on see lubadus. Äh, see väljendab äh, meie ideesid ning tema poliitilise tegevuse mm, tuumikut. muidugi mõista, me oleme erinevad, aga meie erinevused rikastavad meid tegemist on Euroopa ühtse kultuuri erinevate versioonidega, mis on üle kolme tuhande aasta vana. jah, vahel meie huvid lahknevad, aga me jagame samu põhiväärtusi. ainult sel viisil saame me eh, kaitsta ennast ning eh, õitseda maailma arenele. sellest lähtus ta ka põhiõiguste hartale allkirja andes kaheksateist aastat tagasi elle était convaincue qu'il appartient à notre assemblée des. ta oli veendunud et meie koda peab levitama meie väärtusi kõikjal maailmas eriti seal kus äh, demokraatiat tallatakse jalge alla või demokraatial on raskusi võidule pääseda ta pööras erilist tähelepanu Aafrikale. me oleme ainsaks piirkonnaks maailmas, kus surmanuhtlust enam ei kehtestata kogu maailm pöörab oma pilgud meie poole, kui vangistatakse ajakirjanikke, kui naiste kallal kasutatakse vägivalda, kui nende õigused talutakse jalge alla, kui poliitiline opositsioon äh, on rõhutud. meie kaitseme põhiõigusi, äh, see on meie kohustus ja selline oli ka Nicole Fontaine'i veendumus. kui ta valiti selle koja presidendiks tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal kinnitas ta ka seda, et me peame töötama suurema läheduse nimel Euroopa kodanikega. ma tahan avaldada austust tema elutööle. ta töötas oma ideede nimel ka olles otseses kontaktis kodanikega, osales konverentsidel, võttis sõna neis küsimustes see lähedus inimestega, mis tema jaoks niivõrd elutähtis oli, käis käsikäes tema erakordse oskusega kuulata ning võtta vastu vajalikke otsuseid. seda ühtse raha heakskiitmisel kui euro suhtes oli palju kartusi eurooplaste seas. ma tahaksin samuti meelde tuletada Fontaine'i raportit, millega anti finantsabi Euroopa linnade programmile. tegemist oli väikese žestiga küll, aga see aitas äh, Euroopa kodanikke üksteisele lähendada ja neil üksteist paremini mõista. selle lähedus on täna veel vajalikum kui kunagi varem. Nicole Fontaine oli väga julge ja selgelt nägev president. Talibanide hullus äh, märatses Afganistanis tema äh, kõikide arvamuse vastaselt äh, pöördus äh, ähm, kindral Masudi poole ning meie kojas võttis ta vastu samuti Palestiina äh, esindajatega Knesseti presidendi. tegemist oli meie koja jaoks erakordse hetkega. Niisi ülem, tippkohtumisel äh, kahe tuhandendal aastal õnnestus tal Cotonou Blairi veenda liitumaks Euroopa Liidu põhihaardega. oma ava, ähm, ametisse astumise avakõnes äh, tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa kinnitas ta, et me peame kiireloomuliselt Euroopa Liidule andma äh, sisu. ta jätkas äh, oma tööd ning meie peame jätkama tema tööga äh,, Nicole Fontaine'i tööga, kes oskas inimestega rääkida me peame entusiasmi tekitama ning äh, koondama oma jõud äh, ühise projekti nimel. Euroopa Parlamendi nimel ma tahan teid tänada, lugupeetud äh, president, kallis Nicole, kõige selle eest, mis te olite, teie kire, julguse ning sidususe eest, mis teie tööd sümboliseerisid kõikide kodanike silmis kogu teie elu vältel. nagu te tihti ütlesite koosolekute lõpetuseks, mis kippusid venima, kõik on öeldud. aitäh! ma annan sõna nüüd härra Weberile. ja ka tema räägib mõne hetke vältel Nicole Fontenist. E härra president, kallid kolleegid, EPP-na meil on kohutavalt kahju Nicole Fonteni lahkumise pärast meie südamlikud kaas-, südamlik kaastunne läheb kõigepealt tema perele, sõpradele. EPP perekond kaotas ühe oma kõige suurematest eh, liikmetest. me kaotasime tõelise sõbra, kes oli alati meie poolt peaaegu kakskümmend kolm aastat. kogu oma karjääri vältel oli Nicole Fontaine väga aktiivne hariduspoliitikas, ta teadis, et meie ühiskond vajab väärtusi. ta teadis, et võti väärtusteni asub hariduses. see on kristliku demokraatia põhiidee, Nicole Fontaine oli äh, väga suur kristlik demokraat. ta oli veendunud eurooplane. ta oli EPP fraktsiooni esimene äh, naispresident Euroopa Parlamendis ja ta oli niivõrd tugev naine. hiljuti kutsus Nicole Fontaine meid üles Euroopat taaskäivitama, taaslansseerima. ta ütles, et Euroopa tuleks taas teha projektiks, millest inimesed saavad unistada. võtkem Nikoli üleskutset kuulda, mälestades suurt kristlikku demokraati, mälestades tugevat naist, mälestades äh, veendunud eurooplast, aitäh! è ovvio che il presidente president Weber muidugi rääkis Nicole Fontaine'ist kõikide fraktsioonide nimel. nagu ka Simon Veili meenutas Kiiver Hofstad. ja nüüd äh, palun minutiline leinaseisak aitäh ja tänan ka president Püteringi, kes äh, viibib täna siin selleks, et mälestada Nicole Fontaine'i. aitäh! head kolleegid, daamid ja härrad, reedel